alustame eelarvekomisjoni koosolekuga. täna pärastlõunal on meie töö pühendatud ainult hääletusele ja peale seda toimub koordinaatorite koosolek. me jätkame oma komisjoni tööd hommikul kell üheksa homme selleks, et arutada ehm, seda, kuidas liikmesriikide poolt Euroopa Liidu eelarvesse tehakse eraldisi ja teine mm, teema, mida me käsitleme, on uuring, mis puudutas soolisele võrdõiguslikkusele kulutatud Euroopa Liidu eelarvevahendeid. siis on meil ette nähtud ka äh, teated Solidaarsusfondi kasutusele võtmisest ja seejärel jälle hääletus Euroopa Liidu kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta üldeelarve üle, kõik jaod. enne kui me hääletama hakkame, pean teile teada andma, et meil toimub ka erakorraline eelarve ja äh, kodanikuvabaduste ühiskoosolek, et arutada rändekriisi. see toimub üheksateistkümnendal oktoobril kell seitseteist nelikümmend viis kuni kakskümmend kolmkümmend peale kolmepoolseid kohtumisi. otse kohe peale äh, kolmepoolseid kohtumisi, mis meil on selline lepituseelne kohtumine, toimub meil erakorraline ühiskoosolek ja EFSI strateegiliste investeeringute fondi eh, juhtkomitee soovib tegevjuhiks eh, määrata uut inimest ning teine kandidaat puudutas siis teist juhtivat funktsiooni EFSis Ehm, meil on esitatud nende kandidaatide nimed ja homme hääletame kell üheksateist kuus kuu ka kahes kell üheksateist null null äh, toimub meil koosolek, mis võib kesta kuni kaks ja pool tundi. Äh, ja palun, et te siis Äh, tuleksite kohale ja siis me kuulame neid kahte kandidaati. Äh, kummagi kandidaadi kuulamine peaks toimuma tunni, äh, siis toimub debriefing, siis toimub hääletamine ja täiskogul peaks Euroopa Parlament siis otsustama nende kandidaatide saatusele kolmapäeva pärastlõunal peame siis viivitamatult oma otsuse eh, teatavaks tegema, sellepärast et see puudutab Euroopa strateegiliste investeeringute fondi juhtametnikke. Need olid siis need kõige olulisemad teated. Eh, nüüd eh, läheme siis edasi hääletuse üle, kõigepealt hääletame paindlikkusinstrumendi kasutusele võtmist kiireteks eelarvemeetmeteks. raportöör Eider Kadjasabal Rubial, temalt on täna kaks raportit, tahaksin tänada, et need teemad on kiirelt läbi võetud, dokumendid esitatud hääletuseks, selleks et komisjon saaks hääletada, et täiskogu saaks kolmapäeva pärastlõunal hääletada ja mm, tegemist on siis täiesti rekordilise e, kiirusega, töö on tehtud ära kahe nädala jooksul ja tahaksingi nüüd anda raportöörile sõna, palun. E, suur tänu teile, e, esimees rääkides edasi nüüd äh, meie tegevuse kiirusest ja, ja sellest kiirusest, millega me peame need kaks raportit läbi vaatama, tahaksin ma siinkohal selgitada, mikspärast ma soovitan hääletada kõikide nende muudatusettepanekute vastu, mis meie nimekirjas on. Äh, just äh, tegutsemise kiirus ongi mm, selle ettepaneku aluseks. meil on vaja raport kiiresti vastu võtta. nii et nelisada üks miljonit eurot äh, Äh, oleks võimalik äh, pagulaskriisi lahendamiseks äh, kohe suunata. see on palju tähtsam praktiline põhjus kui ükskõik milline poliitiline ajend, mis läbi muudatuste võiks sellesse teksti minna. mina oma raportis esitan seisukohta, mis on parlamendi üldise seisukohaga kooskõlas ja ma ei ole laskunud siin liigsetesse detailidesse, mis võiksid olla vastuolulised ning mis aitaks saavutada fraktsioonide ülest konsensust. ma loodan, et seda raportit on äh, ilma muudatusettepanekuta võimalik vastu võtta, nii et me saame täiskogul minna kolmapäevaks, äh, vastasel juhul me selleks valmis ei ole. ja tõesti, äh, kahe nädala pärast on uus täiskogu küll plaanitud, aga ma arvan, et olukord on väga kiireloomuline ja seetõttu ma teen ettepaneku, et need kaks raportit läheks hääletusele ja ilma muudatusettepanekuteta lihtne, tahtsin seda lihtsalt selgitada nendele inimestele, kes on muudatusettepanekuid teinud. ma olen kohati nende muudatusettepanekute sisuga nõus, nii et sisus pole asi, aga asi on selles, et peame minema edasi ja kiiresti. me panime selle tänaseks esimeseks päevakorrapunktiks nii, et raport oleks kolmapäevaseks täiskogus valmis ja vastu võetud. suur aitäh! ma arvan, et kõik on aru saanud, kui pakiline töö see on meil on ähm, tuhandeid illegaalseid piiriületajaid Euroopa Liidus, seega tuleb leida mingisugune meede, äh, sest äh, me peame äh, välispiiride illegaalset ületamist kuidagi ohjama. ja nüüd loodan, et te olete kõik valmis oma hääletuskaarti kasutama ja meil on ka nimeline hääletamine härra Tarand. Order of one seat. Äh, äh, jätsin oma hääletuskaardi kahjuks Strasbourgi, kuna meil on ju kahe asukoha parlament. no näete, minu ettepanek on kaks kaarti härra Tarandile anda, ühte kasutab Strasbourgis, teist hoiab siin Brüsseli büroos me ei tohi ju Euroopa Parlamendi eelarvet ohtu seada. loomulikult äh, ma jälgin siis, kuidas te hääletate ja lisan selle. ja nüüd on siis hääletamine avatud, DC. Vous avez tous pu voter? Non, il m'a kas kõik on hääletanud? oi, ma ise ei hääletanud, ütleb esimees. väga hea, hääletus lõppes. see on nüüd äh, kahekümne häälega äh, kolme vastu äh, ära kinnitatud, kuidas teie hääletasite Tarand poolt ja väga hea. nii, esimene muudatusettepanek number kaks, kes on poolt, kes on vastu kes on erapooletud. see on nüüd äh, kolmas muudatusettepanek, kes poolt, kes vastu, kes erapooletu, ähm, tagasi lükatud äh, neli, number neli muudatusettepanek, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, kes, see on jälle tagasi lükatud. Äh, muudatusettepanek viis, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud tagasi lükatud. number kuus, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. number seitse, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. number kaheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud number üheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud, number kümme, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud, number üksteist, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud number üks, muudatusettepanek number üks, põhjenduspunkt A, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd kogu tekst, nimeline hääletamine, palun hääletage. hääletus lõppes. tekst võeti vastu kahekümne seitsme häälega, ühe vastu, erapooletuid ei olnud. Nous passons au deuxième rapport que nous avons. Läheme edasi teise raportiga samalt raportöörilt. see puudutas paranduseelarvet number seitse, millega nähakse ette resolutsiooniga ette nähtud eelarvemeetmete rakendamine. hääletame kõigepealt lõige kolm, muudatusettepanek neli, kes poolt, kes vastu. kõneleja ei rääkinud küll mikrofoni, kuid küsis, kas plokis on võimalik mitut muudatusettepanekut hääletada. kuna tegemist on e-, erinevate autoritega, siis ei saa, nii Äh, number neli on tagasi lükatud, muudatusettepanek viis, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek kuus, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek seitse, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek kaheksa, kes poolt, kes vastu kes erapooletud, tagasi lükata muudatusettepanek üheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek kümme, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek üks. põhjenduspunkt FA, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek kaks, põhjenduspunkt G, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. põhjenduspunkt GA, uus muudatusettepanek kolm, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud ja kogu tekst, muudatusettepanek või parandusettepanek number seitse, vabandust, eelarve number seitse, kes on poolt, nüüd hääletus lõppes. nii, seega äh, raport kakskümmend neli ühe vastu kiideti heaks, erapooletuid ei olnud. Alors nous avons à prévoir maintenant un certain nombre de, de transferts. Madame Gardia, <laughs> pardon. Madame Gardiazabal, vous avez la parole. Pas de commentaire par... proua raportöör, sõna on teil, me räägime ümberpaigutustest, proua Gardiazabal. Eh bien, s'il n'y a pas de commentaire partic-. kui kommentaare ei ole, siis qu'une série de transferts. No, no hay nada especialmente reseñable, simplemente. ei ole midagi väga palju täpsustuseks öelda. üleviimine kakskümmend üheksa, see on üleilmne ümberpaigutus, mis tehakse täiesti tavapärasel alusel iga aasta lõpus ja siis ümberpaigutamise taotles kolmkümmend kaks, mis puudutab ähm, makseid, mis on pagulaskriisiga ja humanitaarkriisiga seotud ja siin on ettepanek äh, siin sada seitsekümmend viis miljonit eurot äh, äh, hädaabireservist võtta, see ei ole mingisugune probleem ja saame selle poolt hääletada küll. ma arvan, et me võime kõiki neid ümberpaigutusi korraga hääletada, kõigepealt number kakskümmend üheksa ja number kolmkümmend kaks. nimeline hääletus, palun hääletage hääletus lõppes. et ümberpaigutamise taotlused on heaks kiidetud, kakskümmend viis ühe vastu, kaks erapooletut ja teised eelarvejaod. Monika Hoolmeier Need on vähem tähtsad ümberpaigutused. kas teil on kommentaare, proua Holmajärv? Ähm, sel korral on meie otsused institutsioonide poolt saadetud äh, infoks artikli kakskümmend viis alusel me peame siin ametliku otsuse võtma. Äh, nad on allpool äh, lävendit, kõigepealt siis Euroopa Kohus on teinud neli taotlust. üks neist, mis ümberpaigutamist puudutab, on siis äh, personali laste äh, kulud, kes on Euroopa koolides, need kulud äh, tuleks siis hüvitada, sellepärast et kulud on kasvanud ja sada kaks peatükk on siis ette nähtud selleks, et äh, institutsioonide äh, töötajate äh, hüvitised kanda võtta, kes töökohalt on lahkunud, need üleminekumaksed on veidikene madalamad kui oodatud, sada nelikümmend kaks tuhat. siis edasi ümberpaigutamine kolm see on seotud äh, erinevate tehniliste vahendite äh, asendamine, siis äh, masinad, mis ei tööta, dokumentide printimiskojast kolmsada viiskümmend tuhat ette on nähtud siis üldväljaannete rea pealt ja need üldised väljaanded maksavad vähem Eh, tootmiseks kui arvatud, kolmsada viiskümmend tuhat eurot. edasi ümberpaigutamise taotlus number neli, siin me räägime eh, seitsmesaja neljakümnest kuuest tuhandest eurost eh, selleks, et puhastus- ja hoolduskulusid kanda ning hoonete ülalpidamiskulud üldisemalt. selle eesmärk on siin ka äh, IKT vahendid äh, saaksid parendatud sama raha eest ning äh, Geomap tarkvara programmi asendamine samuti. nii et IT-infrastruktuuri ja kokku siis kõik see kokku seitsesada nelikümmend kuus tuhat. edasi Euroopa Kohtu taotlus viis sada kaks jällegi, mis puudutab ajutisi töötajate hüvitise sest seal oli vahendeid vaja vähem ja ettepanek on välisteenistuste eh, ja allhanketeenused keelevaldkonnas võiks olla see koht, kus ümber paigutatakse need vahendid. Eh, siin on vaja eh, jurist-lingviste selleks, et neid tõlkeid üldse oleks võimalik teha, nii et äh, rohkem eh, töökohustusi, personali kärpimine ja kõik see on viinud sellele, et allhanke korras tuleb võtta eh, inimesi tööle. Need on siis neli Euroopa Kohtu ettepanekut, võtame need kõik kokku. härra esimees, mis te arvate? de demande de vote, je pense. nii, ma arvan, et me äh, võime juba eeldada, et need on heaks kiidetud artikli kakskümmend viis alusel finantsmääruses. edasi regioonide komitee jällegi artikkel kakskümmend viis ning äh, vähem on vaja vahendeid selleks, et regioonide komitee liikmed äh, teeksid poliitilisi tegevusi, aga rohkem on vaja raha selleks, et toetada tõl-, automaatset tõlkimise süsteemi, äh, oleme siin ka ise teinud selle ettepaneku, siin on öeldud, et meil oleks vaja erinevatest äh, allikatest pärit tekstide automaatset tõlget ning äh, ka siseteenistuse jaoks äh, oleks vaja tõlketeenistuse uuendamist, kakskümmend üheksa tuhat kakssada eurot selleks ette nähtud, see on ka väljaspool või allapool levi, lävendit. edasi Kontrollikoda, Kontrollikoda tahaks algpalkade vallas viiskümmend seitse, seitsekümmend viis tuhat, tuhat eurot lisaraha tõlgete jaoks ja põhjendus on samasugune nagu ka äh, kohtul, et personalikärped on viinud selleni, et äh, tõlked tuleb allhanke korras ettevõttele äh, tellida ja selle jaoks on vaja seitsekümmend viis tuhat eurot edasi eh, sööklate ajakohastamine ja korrastamine, nelikümmend tuhat eurot. Eh, osaliselt on vaja ka nende kohvik eh, uueks luua. edasi mööbli asendamine, jällegi nelikümmend tuhat eurot. selleks, et vaja on ergonoomilisi laudu inimestele, kes, kellele need on arstide poolt ette kirjutatud Äh, nii et nende tervisehoiu seisukohast on see oluline ja edasi äh, ka uue tehnol-, tehniliste vahendite ostmine, installeerimine, äh, kuuskümmend viis tuhat eurot, lisavahendid. selleks, et kontrollikoja otsuste läbipaistvust demonstreerida kokku kakssada kakskümmend tuhat eurot, mis siis baaspalkade realt võetakse ja ümber paigutatakse ja see minu poolt kõik. suur aitäh proua raportöörile, meil on viis ümberpaigutamise taotlust Euroopa Kohtult, üks regioonide komiteelt ja üks kontrollikojalt. me ei ole kohustatud hääletama, kui keegi just ei soovi finantsmääruse artikkel kakskümmend viis äh, võimaldab anda oma nõusoleku ilma hääletuseta, kui kõik on nõus. keegi ei soovi hääletada, siis võib lugeda need ümberpaigutusettepanekud heaks kiidetuks eelarvekomisjoni poolt. edasi hoonetepoliitika, sinna ei ole vist mingeid ettepanekuid tehtud ja veel, kas on muude küsimuste all sõnasoove? kui ei ole, siis täna lõpetame ja homme hommikul kell üheksa jätkame. ja palun, et koordinaatorid jääksid siia, viie minuti pärast alustame uuesti. Another record <laughs>